Marie Le Pen. see ei ole tingimata äh, teeme tänase teemaga seotud, aga aitäh teile teie kõne eest. palun istuge vaikselt, järgmisena saab sõna äh, äh, Carlos Coelho, suur aitäh teile, härra president äh, lugupeetud volinik, president, mai valimistel otsustavad Euroopa kodanikud, milliseid Euroopat nad soovivad äh, enda tuleviku jaoks. ärgem olgem rumalad, äh, sest on neid, kes äh, soovivad Euroopa Liitu hävitada seestpoolt nagu te teate, nad soovivad kasutada kõiki relvi, mis nende käsutuses on Äh, arvatakse, et eurooplased ei ole sellest äh, teadlikud, äh, et meid rünnatakse valekampaaniatega. seitsekümmend viis protsenti eurooplastest on mures oma vabaduse säilitamise pärast internetis, peame käivitama meie valimissüsteeme, me peame neid kaitsma küberrünnakute eest, me peame kaitsma oma kodanike andmeid ning peame äh, nõudma, et äh, meie äh, digiplatvormidel oleks võimalikult kõrged garantiid ja tasandid. Äh, meil on vaja kaitsta õigusriiki, vabadust ja demokraatiat kõikidel tasanditel, seda midagi, need on midagi enamat kui Euroopa Liidu põhimõtted, need on osa meie identiteedist. ning võtkem vastu kõik otsused, mida suudame Eh, see on meie eh, kohustus. suur aitäh. ja nüüd sotsialistide nimel eh, saab sõna kolleeg Freund. Should... tahaks kohe öelda, et see ei peaks olema partei probleemidega seoses me kõik koos peaks võitlema valeuudiste vastu, valeinfo vastu ja propaganda vastu, aga ma kardan, et see on, nagu ütles härra Delitška, liikmesriigid ei ole teadlikud sellest küsimusest, nad ei pööra sellele piisavalt tähelepanu, nad ei pööra tähelepanu sellega seotud ohtudega, ma jätkan nüüd saksa keeles. digitaalne meediakeskkond, mis on kujunenud viimastel aastatel, toob väga palju positiivseid muudatusi ja vastupidi. aga see ka on relvaks demokraatia ja pressivabaduse vaenlaste käes. Trump ja Brexiti referendum näitasid seda. avaliku arvamusega manipuleerimine internetis ja sotsiaalmeedia platvormidel üha süveneb ja ulatus on niivõrd suureks läinud, et eh, saab mõjutada ka demokraatlikke valimisi ja ka eelseisvatel valimistel Euroopa Parlamenti hakkavad need arengud oma eh, osa mängima ja probleemiks olema ja võtab aega seni, kui nende nähtustele õnnestub vastu astuda. ja me ei tohi jääda tagasörkijaks. sotsiaalkanalid nagu Facebook, Instagram ja Twitter ja Whatsapp etendavad sellist küsitavat rolli ja tehisintellekt muudab tulevikus valeteateid ja propagandat viirust levitada enneolematul määral. kas Euroopa Liit eh, tahab kaitsta eh, Euroopa valimiste ja teiste valimiste legitiimsust, kui jah, siis tuleb meetmeid võtta aegsasti. meil on vaja kaasaegset strateegiat, et võidelda manipuleerimise eh, ja valeinfo vastu. E, onorevole suur aitäh, järgmisena saab sõna ah,, vabandust, härra Frondile on sinise kaardi küsimus, kas te olete valmis sellele vastama, järgmise, teile esitab küsimuse härra Rüübik. jah, kolleeg Freundi tahan väga tänada jah, tema kui endine ajakirjanik on hästi mõistnud seda problemaatikat ja Äh, ma loodan, et esimese lugemise korras meil õnnestub ka see küberjulgeoleku äh, õigusakt äh, ühele poole saada ja siis kakskümmend seitse liikmesriiki võtavad meetmeid. ja Euroopa Parlamendis on palju uuringuid läbi viidud ka küberjulgeoleku kohta ja meil on Science Media Hub loodud ja mis te arvate, et kas sellest piisab või tuleks rohkem Euroopa Liidus selles vallas ära teha? Teie vastus, palun. ma arvan, et mitte kunagi, kallis kolleeg, ei saa piisavalt ära teha selleks. ma kardan, et praegu eh, seoses eh, Euroopa valimiste problemaatikaga kõik on hiljaks jäänud eh, et me jah, oleme hakanud selle asjaga tegelema, aga ma arvan, et Äh, tähtis on, et ei korduks see, mida me oleme kogenud Brexiti ja Trumpiga. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Tšambatski üheks minutiks. kallid kolleegid, parlamendisaadikud, äh, pole vähematki äh, kahtlust, et Euroopa demokraatia peab meile kõigile kallis olema, selge et paljud saadikud kardavad, et valimised röövitakse välisjõudude poolt. äärmus parempoolsete poolt, mis on nii ülbed ja ennast täis, nad üritavad öelda, et äh, kui äh, valimisi võidetakse, siis seda pär-, äh, see, seda välissekkumise pärast. väidetavalt Vene sekkumine aitas äh, Trumpi valimiskampaaniat, aga Mülleri raport seda ei tuvastanud. kui teile ei meeldi valimiste tulemused, siis see ei tähenda seda, et seda, et sekkunud on välisjõud Te ütlete lihtsalt, et rahvas ei oska ise otsustada. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Šaak, et tänan, kolleegid. Ehm, demokraatlikud õigused on ohus seoses ehm, valeinfo levikuga, mis üritab ehm, rahvalt välja petta hääli Äh, ning levitatakse äh, valesid, mis levivad nagu metsatulekahju, olgu see siis äh, väljaspoolt või seestpoolt, peame meie olema tähelepanelikud, näeme loomulikult ka, milliseid jõupingutusi lubavad Facebook, Youtube või Twitter, kuid ilma iseseisva kontrolliüksuseta me lükkame vastutuse teise, teiste peale, sest ilma algoritmide üürideta, üürideta ning äh, ähm, peame mõtlema selle peale, milline mõju on sellele meie demokraatiale. praegune olukord pole aktsepteeritav. näiteks Ameerika Ühendriigid esitasid kaebuse Facebooki vastu, sest äh, sest viimane diskrimineerivalt müüb reklaamiõigust, nii et mõtleme nüüd äh, selle peale, et see, mis ei ole väljaspool veebi lubatud, ei ole ka veebis lubatud, kuid selleks, et seda teha, on meil vaja andmeid uurida ning samuti ka ka eh, mikroreklaame, meil ei ole selleks aega. Eh, kuid lõpuks tahaksin pöörduda kõigi poole eh, selles kojas, kõigi Euroopa poliitiliste parteide poole, me peame ise olema vastutustundlikud, kutsun üles kõiki kolleege, et Eh, kirjutaks alla valimislubadusele eh, veebileheküljel electionpledge.eu, sest me kõik peame võitlema eh, Euroopa selliste nähtuste vastu. Euroopa on, on nii tugev, kui on meie kõige nõrgem lüli ning me peame tegema kõik selles, et oma meetmetega kaitseme me kõigi eurooplaste põhiõigusi. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Tarand. aitäh valimissüsteemide terviklikkus on kohustuslik, aga sama tähtis on tagada ka valimiste terviklikkus tervikuna ja me peame kaitsma valijaid äh, Cambridge Analytica suguste rünnakute eest. ma olen nõus sellega, mida kolleeg Šake just ütles, aga tahaksin rõhutada ka seda, et Facebook on nii suur ettevõte ja me, et meie seadusandjatena võiksime kaaluda millegi ettevõtmist, et nad oleksid vastutavad ka selle eest, kui andmeid edasi kolmandatele osapooltele annavad, näiteks tooksin Cambridge Analytica juhtumini, kui andmed on juba kättesaadavad, siis ei saa neid kuidagi enam äh, Äh, keelustada, kuna andmekogumit võib äh, dubli-, äh, dubleerida lõpmatult. selles mõttes on tegemist nagu tuumajäätmetega. seetõttu peab Facebook hoidma kasutajate andmed väiksemas ringis kättesaadavana, kui siinne parlament nii otsustab. aitäh ja tegelikult kustutage oma Facebooki kontot, see teeb teist paremad inimesed, uskuge mind, ma olen seda ise teinud. suur aitäh, härra Tarand, teile on sinise kaardi küsimus. Teile soovib esitada kolleeg Grappini. Stimate coleg, ați spus între altele și sunt de acord. Alice, coleg ma olen nõus sellega, et äh, andmeid on manipuleeritud erinevate veebiplatvormide poolt, kuid teisest küljest te ütlete äh, peab äh, aga mõtlema siiski ka digitaliseerimise peale, peame mõtlema, kuidas seda ähm, kõige paremini ära kasutada. mida teha, kui Facebook hoolimata kõigist meie Eh, hoiatustest, säilitab endiselt valekontod. Eh, kui keegi ära blokeerida, tuleb ta endiselt tagasi. kuidas need ohud eh, Facebookist ära kaotada praegu enne Euroopa valimisi? härra Tarand, ootame teie vastust. I wish I were so smart to reply your question. kui ma oleksin ainult piisavalt tark, et teie küsimust, küsimusele vastata, olen nõus sellega, mida ütles Maria, see, mis on keelatud veebist väljaspool, peaks olema keelatud ka veebis. mina kustutasin oma Facebooki konto, kuna enamik kommentaare olid tapmisähvardused, miks ma peaksin neile seda lubama? nüüd võivad nad iseennast ära tappa või ähvardada seni, kuni nad järeldavad, et ka nemad peaksid Facebooki konto omal kustutama. see ei tähenda, et äh, digiteerimist ja sotsiaalmeediat ei peaks edasi arendama, aga seda tuleb kuidagi kontrollida. see peab jääma, jääma inimeste äh, meediaks või alaks, mitte selliseks vägivaldseks, ebainimlikuks äh, ma ei tea isegi, mis sõna selle kohta kasutada, see on selline ropp sõna oleks nagunii. Merci, monsieur le president tänan, härra president, Euroopa valimised peavad olema vabad ja võrdsed seega mul on hea meel, et nõukogu võttis vastu otsuse, mis ähm, äh, võitleb valekampaaniate vastu. Euroopa koostöövõrgustiku loomine on samuti tervitatav sellepärast, et see lihtsustab liikmesriikide vahelise ähm, infovahetust, ilma et ohustaks nende ähm, äh, suveräänsust. hoiatan aga Euroopa institutsioone et nad ei, küberturvalisuse egiidi all ei äh, ründaks sotsiaalvõrgustike liikmesriikide parteidel on õigus kritiseerida Euroopa Liitu ning õi, neil on õigus välja pakkuda, nende asemel välja pakkuda rahvast Euroopat, ärgem unustage, et äh, äh, Euroopa sõnavabadus on Euroopa demokraatia südameks. suur aitäh järgmisena saab sõna pooleteiseks minutiks härra Radev. aitäh, president. austatud volinik, äh, lugupeetud kolleegid. hiljaaegu on rahvusvaheline olukord äh, oluliselt muutunud, oleme näinud mitmeid äh, nii valitsuste kui valitsusväliste jõudude poolt juhitud küberrünnakuid valimistele Prantsusmaal ja mujal. Need rünnakutega soovitakse tekitada kaost ja visata kaigas demokraatlike protsesside kodaratesse. Nendega mõjutatakse valimiste tulemusi ja inimestele tekitatakse mulje, et demokraatia on väga haavatav. üks hiireklõps võib demokraatia põlili suruda ning äh, no võttes arvesse Euroopa Parlamendi valimisi, see on kõige demokraatlikum äh, institutsioon Euroopas, on meie kohustus tagada, et valimised kulgevad sujuvalt, ilma sekkumisteta, ilma probleemideta, siis on nad äh, tõsiseltvõetavad meil on vaja euroopalist koostööd seoses eh, ohtudega seoses eh, valeteabe levikuga aga meil on vaja ka et riigid võtaksid valimiste ajal kohustuse tagada küberturvalisus seetõttu see hiljutine õppus mis tõi kokku riiklikud küberturvalisuse ametid euroopa parlamendi komisjoni ja euroopa küberturvalisuse ameti on väga hea ja peab olema liikmesriikide tasandil samuti sarnaseid õppusi, et kõik liikmesriigid oleksid valmis küberrünnakule reageerima, kas siis Euroopa valimiste ajal või nende eel. üks asi olgu selge, kui kas või ühes liikmesriigis seatakse küsimärk valimiste tulemustele, mõjutab see Euroopa valimisi tervikuna ja see on äh, lubamatu võit neile, kes soovivad Euroop-, Euroopat lõhestada ja nõrgestada ja me ei tohi lasta sel juhtuda. järgmisena saab sõna äh, kolleeg Kofod üheks minutiks. Uh, aitäh, president, aitäh sulle väga tähtsa arutelu korraldamise eest, see on meie jaoks väga tähtis, kuna meie oleme ainus institutsioon, mis äh, on Euroopa kodanike poolt otse valitav ja keda me esindame, peame kaitsma nende vaba suveräänset õigust äh, osaleda valimistel, ilma et neid äh, segataks kuidagi kas valeinformatsiooni või rünnakute näol ma usun, et äh, näete enne valimisi äh, rünnakuid meie vabadele valimistele, oleme seda juba ka näinud ning meenutan kolleegidele, et platvormid peavad olema vastutavad ja läbipaistvad ning järgima neid seadusi, mis äh, kehtivad meie veebikeskkondades ja ka sealt väljaspool. läbipaistvus on tähtis, aga demokraatia on ka eluviis, kultuur, me peame erakondade üleselt kokku leppima, et jääme tõe esindamise juurde ja võitlema nende vastu, nende väliste jõudude vastu, kes soovivad sekkuda meie valimiste, me peame ühiselt seisma oma Euroopa demokraatia eest, aitäh. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Karim üheks minutiks. aitäh, härra president, austatud volinik võrk on kootud üle kogu Euroopa Liidu, ükski liikmesriik ei ole sellest puutumata ning selles võrgus kootakse narratiive, selle tulemus on kompromiteeritud poliitikud, kes täna siin kojas istuvad ja istuvad ka parlamentides üle kogu Euroopa Liidu. austatud volinik, teie ja minu koduriigis Ühendkuningriigis oleme jätnud äh, selle ülesande üksikute ajakirjanike, James O'Brieni suguste ajakirjanike kätte, et nad sellele tähelepanu juhiksid. Brexitit mõjutas äh, tume raha, tume mõju, Damien Collins, äh, digitaalse kultuuri, meedia ja spordikomisjoni juhina ei võtnud midagi selles suhtes ette ja nüüd on loodud Brexiti partei, kes kogub toetusi PayPali kaudu alla viiesajast eh, naelaste annetustena ja suunab need eh, Nigel Farage'i parteile. siin kojas peab eh, Nigel Farage vastust andma, kust tema raha tegelikult pärit on. järgmisena saab pooleteiseks minutiks sõna kolleeg Fari äh senhor presidente caros colegas a união europeia que durante demasiado. aitäh austatud kolleegid! Euroopa Liit on juba pikka aega kõige halvimal viisil võidelnud valeinformatsiooni vastu, on teinud näo, et seda lihtsalt ei eksisteeri. Cambridge Analytica, Facebooki algoritmid, Google'i algoritmid, me ei saa eirata nende mõju Euroopa demokraatiale need võimendavad vihakõne ja populismi oht, et tulevasi Euroopa valimisi mõjustat-, mõjutatakse valeuudiste, valeteabekampaania ja küberrünnakute kaudu, on suur. me oleme näinud, kuidas Vene, Vene venelased on rahastanud äh, Euroopa Liidust lahkumise kampaaniaid, sellele viitas just ka meie kolleeg, kes sõna võttis, samuti oleme näinud, kuidas härra Putin on püüdnud sekkuda Prantsuse valimistesse aastal kaks tuhat seitseteist ning on räägitud ka Hiinas võimalikust sekkumisest. küberruumil ei ole piire, see on oht kogu Euroopa Liidule. me peame takistama seda, et Kremlini ja Hiina trollivabrikud mõjutavad aastal kaks tuhat üheksateist Euroopa valimisi? tänan, president, kallid kolleegid, volinik. meie majanduse digitaliseerimine, nagu paljud teist teavad, on kaasa toonud uued strateegilised probleemid Eh, peame kaitsma kõigile kolleegid, eh, kõigile kodanikele võimaluse eh, kaitstud küberkeskkonnas tegutseda. praegu, kus meie räägime 5G võrgu arengust, selle võimalustest ja ohtudest ning võimalikest Venemaa poolsetest sekkumistest valimistesse Eh, ning eh, praegu kuu aega enne valimisi on olukord äärmiselt tõsine. Eh, Saksamaas, Eestis on juba on institutsioonid olnud koordineeritud rünnakute ohvrid. Euroopa Komisjon pakkus välja omapoolsed lahendused selliste probleemide jaoks, kuid üldiselt Euroopa Liit on endiselt ajast maha jäänud, meil on vaja äh, suuremaid investeeringuid, meil on vaja liikmesriikide vahelise koordineerimistöö tõhustamist ning äh, samuti on võimalik, äh, vajalik võidelda selliste nähtuste vastu nagu Cambridge Analytica. tänan teid, proua Presso, järgmisena saab sõna proua Ruohonen. Kiitos puhemies. Vabas... aitäh, president vabadel ja demokraatlikel valimistel saavad kodanikud Äh, näidata välja oma tahet, valides äh, enda, ennast esitama soovitud poliitikud tulevasteks aastateks. Euroopa Liidu valimised on väga tähtsad, me seisame ristel, vaatame näiteks kas või rändekriisist tekkinud vastuolusid või Brexitit hoolimata nendest vastuoludest oleme kindlasti kõik nõus, et me peame demokraatiat kaitsma ning ainult kodanikud peaksid olema need, kes otsustavad, mis suunas Euroopa tulevikus edasi liigub. välised jõud, näiteks välisriigid või äh, üksikisikud püüavad äh, kindlasti mõjutada valimistulemusi, levitades valeteavet, kasutades tehnilisi äh, vahendeid või äh, äh, küberrünnakuid, teedusrünnakuid korraldades, me peame neid ennetama ja ootama ning takistama. kindlasti püütakse mõjutada ka seda ideed, äh, mis inimestel on seoses valimiste usaldusväärsusega. me peame tagama, et inimesed usaldavad poliitilist süsteemi, kui me soovime, et valimistel osalemine suureneks, valimiste osa, osalemine on väga madal mitmes riigis. suur aitäh pane předsedající víte kolleegid see arutelu on tõepoolest väga ajakohane me kõik räägime et me tahame teha ära rohkem tagamaks et äh, eelseisvad valimised jääksid neutraalseks äh, kui maailmas vali- äh, ja et maailmas valitseks küberturvalisus aga ma tahan öelda ühte kas see arutelu mitte ei ole hiljaks jäänud? me püüame siin äh, arvamusi vahetada, aga tegelikult oleksime pidanud me tegutsema hakkama varem nende väliste jõudude vastu, kes on varem püüdnud valimisi mõjutada. ma tervitan kahel käel komisjoni ettevalmistatud paketti, aga olgem ausad, härra volinik me ei suuda kaitsta eelseisvaid valimisi ainult selle paketi abil, me peame süstemaatilist tööd jätkama, isegi siis, kui teie ei ole enam volinik, peame me tagama, et tulevikus mitte ühtegi valimist ükski väline jõud eh, ei manipuleeriks. kõik poliitilised erakonnad on öelnud, me peame valeuudiste vastu võitlema aga kui te tahate võidelda, kui me tahame võidelda valeuudiste vastu, peame me harima ka oma kodanikke. kodanikud peavad olema valmis äh, märkama tõde ja eristama seda valest. kolleegid, kutsun teid üles kodanikke toetama, et nad oskaksid tõe üles leida. aitäh, härra Mõrjus, üks minut. aitäh valimiste tervik riikluse tagamine on esmatähtis, see tähendab, et meedia peaks tagama, et äh, nad esindaks piisavalt mitmekesiseid arvamusi, kui on mingisuguse tsenseerimisega tegu, kui püütakse takistada mõne arvamuse esitamist, viib see valeuudisteni, kuna me ei ole lasknud ise tõel kõlada. mina olen korduvalt hukka mõistnud selle, et minu ja teistel opositsioon, opositsionääridel ei ole piisavalt hääleõigust Kreeka meedias, meid on meedia, peavoolumeediast välja jäetud, aga samal ajal me näeme, et arvamusküsitlustel ei ole isegi küsitluses vastuste seas minu partei esindatud see ei ole demokraatia, kui üks partei suukorvistatakse ning Euroopa valimised ei saa sellisel juhul olla vabad. sellise lähenemise oleme ECR-i fraktsioonina korduvalt hukka mõistnud, oleme saatnud Kreeka meediale mitmel korral ka vastava kirja ning ettevõtetele, kes küsitlusi korraldavad, samuti oleme samuti saatnud vastava päringu siseministeeriumile härra volinik, teie peate sekkuma, kuna vabad valimised ei ole võimalikud äh, ilma äh, vaba mõttevahetuseta Kreekas, meid on täielikult suukorvistatud, aitäh. E aitäh, härra McAllister, poolteist minutit. austatud president, volinik, äh, austatud kolleegid, Ahveti komisjoni esimehena sooviksin lisada mõne sõna seoses välispoliitilise mõõtmega ja meie eelseisvate valimiste kaitsmisega. märtsikuus võeti siin täiskogul vastu teine raport äh, seoses Euroopa Liidu strateegilise kommunikatsiooniga selleks, et võidelda kolmandate osapoolte propaganda vastu. selles raporti, raportis rõhus, rõhutatakse, kui tähtis on vaba äh, sõnavabadus ja meedia mitmekesisus ning on juhitud tähelepanu ka Moskva agressiivsetele kampaaniatele kui peamisele valeinformatsiooni allikale. tervitan seega seda, et välisteenistus suurendab äh, personali äh, vaba kommunikatsiooni rakkerühmas selleks, et neil oleks võimalik tuvastada ja takistada valeinformatsiooni levikut. olen mitme kolleegiga täna nõus, aga me peame tegutsema nii Euroopa Liidu tasandil kui riiklikul tasandil selleks, et kaitsta oma väärtusi ja võita äh, in-, võidelda infosõjas valeinfo levikuga ja meie valimisprotsesside sekkumise vastu samuti. me peame tegema koostööd ka meediaga, kodanikuühiskonna organisatsioonidega ning sotsiaalmeedia platvormidega ning muidugi on tähtis ka see, et me parandaksime seda, kuidas meie äh, millise sõnumi saadame meie välja seoses Euroopa Liidu väärtustega? Teil on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama? Teile on sinise kaardi küsimus, kas olete valmis sellele vastama, jah? Prego, onorevole Gold. härra Goldnish, palun. aitäh, äh, kallis äh, kolleeg. Äh, te rääkisite valeuudistest, mis on pärit Venemaalt ma ei ole eriti selle kohta mingisuguseid äh, tõendeid, aga ma ei ole ka Vene valitsuse äh, advokaat. kuid äh, kas te leiate, et Venemaalt tulnud valeuudised on, on nii tõsised kui näiteks see, mis levis Ameerika valitsuse poolt, kus Colin Powell ÜRO ees äh, rääkis väidetavatest keemiarelvadest, massihävitusrelvadest, mida, millega õigustati Iraagi sõda. palun, härra McAllister, vastake. kolleeg Golnisch, lubage, et ma vastan teile saksa keeles. ma ei tea, kas te tahate tõsist vastust oma küsimusele, aga mul on selge, et Prantsuse parempoolsete esindaja ei jäta kasutama ühtegi võimalust, et kaitsta Vene juhtkonda Moskvast. märtsis raport äh, ütles selgelt, et massiivselt on venelased üritanud meie Euroopa ühtsust õõnestada ja ei ole sugugi juhus see, et venelased toetavad aktiivselt selliseid parteisid nagu teie oma. Te peaksite häbi tundma siin Euroopa Parlamendis, kui kaitsete sellist suhtumist. Eh, suur tänu, nüüd algab eh, vaba mikrofoni voor ja ma annan sõna Sean Kellyle eh, ma tänan, jah, see on väga asjakohane arutelu eriti silmas pidades, et kuus nädalat läheb veel ja siis on meil valimised. ma tänan volinik Kingi ettepanekute eest ja jõupingutuste eest selle väga raske olukorraga toime tulla ja äh, ka siin meie külaline Euroopa Parlamendis rääkis, et sellised äh, intsidendid äh, ei vähene, aga tähtis on, et nad hakkaksid vähenema nüüd silmas pidades kõiki neid võltskontosid, sada kuus miljonit lausa neid ja inimesed, kes on lubanud tappa härra Tarandi ja kõik see, kas on võimalik teostada mingit seiret libakontode üle, enne kui neist kontot saavad, ma ei tea, kas passi tuleks ette näidata, enne kui Facebooki pääseda ja teistele sotsiaalmeediaplatvormidele kui libakontot äh, on, siis karistamatult tehakse mida iganes pähe tuleb. järgmisena saab sõna kolleeg Rosati üheks minutiks. ma tänan. jah, see on väga asjakohane ja õigeaegne arutelu, nagu paljud ütlesid ja ma arvan, et meil on palju tõendeid ja signaale selle kohta, et vaenulikud jõud sekkuvad äh, Euroopa valimistesse aga ka väljaspool äh, Euroopa Liitu, Vene trollid ja need, keda me ei taha näha sekkumas meie valimistesse, sest see õõnestab Euroopa kodanike usaldust Euroopa Liidu vastu. me ei saa lihtsalt äh, jääda pealtvaatajaks, kui sellised asjad juhtuvad. ja infovahetus, härra volinik ja heade tavade vahetus on kõik okei okay,, aga sellest ei piisa. ma arvan, et me peame olema palju kindlameelsed nende tegevuspraktikatele vastu astudes. ja ma tervitan seda teadet, et rakkerühm, mis tegeleb just selle ülesandega, muutub tugevamaks. tuleb sellesse suhtuda väga tõsiselt, sest vastasel korras paneb see ohtu meie ühtsuse Euroopa Liidus ja meie turvalisuse. härra Lopez Aguilar, palun. Teil on üks minut. härra president, volinik, sõnavabadus ei anna õigust eh, solvata, laimata ja mõnitada. infovabadus ei luba eh, manipuleerida eh, ning valetada. avatud ühiskond on haavat-, haavatav, demokraatia on haavatav, kui demokraadid teda ei kaitse. sellega seoses on oluline praeguse küberrevolutsiooni tingimustes, et demokraatia kaitseks ennast küberturvalisuse strateegiaga, mida ootame ka komisjonilt ja volinikult Euroopa Parlamendis. peame võitlema valeuudiste vastu hübriidsõdade vastu ning ka valeprofiilide vastu veebis peab toimuma arukas arutelu enne Euroopa valimisi, see kõik aga ei äh, äh, äh, takista meile selgitamast enne valimisi kõik, mis mängus on, et Euroopa eh, oleks tõeliselt demokraatlik koht, mis oleks selle demokraatia nime väärt sest Euroopa Liidu eh, suurim väljakutse on tõesti meie edasine eksistents. suur aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Toomasic. suur tänu, härra juhataja. Euroopa demokraatial on tähtis, et ära hoitaks kus iganes sekkumine valimistesse tuleb näha vaeva selle nimel, et tagada läbipaistev valimiste protsess, et kasutataks tõesti neid süsteeme, mis on turvalised ja hästi kontrollitud. ja äh, ei ole õige samas teistele väljaspool Euroopa Liitu süü panna toimuva eest siin Euroopa Liidus, ma arvan, et me petame ennast Mm, seesama enesele valetamine on sama, mis toimub praegu USA-s. et need jõud panid äh, äh, britid lahkuma Euroopa Liidust. eurooplased ei taha superriiki, vaid tahavad rahvusriiki ja nad näitavad seda eelseisvatel valimistel kolleeg Miranda üheks minutiks, palun. suur aitäh teile, president. täna hommikul äh, mind sõimati Twitteris valekonto äh, pealt äh, ning äh, täna tahtis tundmatu inimene sõbraks saada Facebookis. täna hommikul kui pidin tänasele arutelule tulema, kui nägin, et see on täna päevakorda tõestetud, siis äh, minu jaoks oli oluline just manipuleerimisküsimus, samuti see, et rünnatakse demokraatiat. Eh, küberrünnakud eh, on juba liiga kaugele läinud, kuid teeme vähemalt midagi enda kaitsmiseks. valeuudiste levitamine on väga aktuaalne eh, küsimus, samuti on Facebook nüüd lubanud miljonite inimeste ees midagi valeuudiste levitamise vastu ette võtta eelkõige on äh, valeuudised kasulikud äärmusparempoolsetele, kes õhutavad äh, vihkamist, ksenofoobiat ning äh, kes levitavad rassistlikke infot. näeme seda praegu ka Hispaania riigis Facebooki ja Twitteri valekontode eh, sulgemine ning et oleks olemas võimalus kontrollida mitte ainult online, vaid ka offline, et oleks olemas iseseisev analüüs, see oleks meie jaoks üks olulisemaid eesmärke, aitäh. aitäh, järgmisena saab sõna kolleeg Rapin. kas teda pole saalis? ei. Eh, siis eh, saab sõna kolleeg Turujevski, palun. viimane sõnavõtt przez dwa lata pracowałem w komisji do spraw ma tänan kaks aastat tagasi ma töötasin terrorismikomisjoni liikmena ja tihtipeale me rääkisime ka küberkuritegevusest seal. ja küberkaitse on ülimalt aktuaalne teema ja ma tahan rõhutada, et see informatsioon, mida me oleme saanud terroristide kohta, kes tegutsevad, mitte ainult ei pane plahvatama pomme, aga nad võivad ka plahvatama panna valimissüsteeme oma libauudistega. jah, me räägime siin rikkumistest, teatajatest, tekitajatest. ja me räägime kahest asjast, ühest poolt need, kes kontrollivad valeuudiseid ja jagavad eh, tõest infot. aga sama oluline on, et me võitleksime nende vastu, kes koostavad eh, libasõnumeid, libauudiseid, teevad libakriitikat erakondade vastu ja inimeste vastu. kui tahame turvalist Euroopat, peab olema turvaline ka meie valimissüsteem. ja eh, tähtis on, et kõik see negatiivsed sammud toodaks päevavalgele ja me peame olema eh, proaktiivsed ja aktiivsed, kui toimub sekkumine väljapoolt. nüüd saab sõna komisjoni poolt, sõna härra King uh,. suur tänu. suur tänu selle arutelu eest. ma vastan kahele asjale, kui tohib. kõigepealt terve rida ettepanekuid kõlas, eriti minu selja tagant. et see töö, mida me teeme valeinfoga võitlemisel, on vaba, sõnavabaduse vastu ja et see on nagu tsensuur. ma tahan, et see asi oleks päris selge. me ei ole kunagi teinud ettepanekut ja ei tee ka kunagi ettepanekut selle kohta, et, et kas mõni avalik asutus või erasektorist keegi peaks otsustama, kas mingi poliitiline infokild on tõene või väär, hea või halb mida me üritame eh, koodeksi kaudu teha, me üritame luua suurema läbipaistvuse, kui toimub poliitiline mõttevahetus, suurem läbipaistvus ka selles osas, kust pärinevad eh, infokillud, kust nad tulevad. nii et meie kodanikena eh, saaksime siis paremini hinnata seda informatsiooni ja kujundada oma arvamuse selle kohta. see on see millest räägivad need meetmed, mis on kirjas meie koodeksil. nimelt suurem läbipaistvus äh, reklaami puhul, äh, samuti bot'ide ja libakontode probleemiga tegelemine, faktide kontrollimine tõhusamalt. jah, tähtis on, et me teaksime, mis toimub sotsiaalmeedia platvormidel ja et toimuksid äh, korrektiivid, kui valeinfo on liikvele läinud. minu jaoks on see peatähtis just selleks, et kaitsta sõnavabadust. ja see ei ole mitte mingisugune tsensuur. ja teine küsimus, see puudutab meie kübervastupanuvõimet, võimet kaitsta ennast küberrünnakute vastu ja küberruumi abil toimuva sekkumise vastu, see on ülioluline Eh, küberturvalisusakt, mille poolt te hääletasite ja mida te toetasite, on siin väga oluline. see küberturvalisuse agentuur on üks tähtis asutus, aga see kõik tuleb nüüd ellu viia. ma kinnitan teile, et me teeme kõik, mis me suudame komisjonis selleks, et tagada eh, küberturvalisuse akti tõhus ellurakendamine. ja ma loodan, et teiegi toetate ka pädevuskeskusi ja teadusuuringuid küberturvalisuse vallas, sest see on aluseks meie tulevasele vastupanuvõimele. meil on vaja kaitsta oma kriitilisi digitaalseid infrastruktuure ja planeerida oma digielu ja kujundada oma digiarutelusid ja meil on nüüd skriinimise meetmed välja pakutud Äh, et inimesed mõistaksid, kui äh, võrd oluline on mitte ainult kulu ja hind, kui me räägime turvalisuse tõstmisest, vaid ka äh, turvalisus peab olema integreeritud kõikidesse meie otsustesse. Abraham Lincoln ütles, et valimised kuuluvad rahvale, see on nende otsus. me peame seisma hea selle eest, et nii jääbki. suur aitäh teile, volinik King ja nüüd saab sõna Äh, minister Tšot. suur aitäh teile, president, daamid ja härrad, on meie kohus kaitsta oma valimisi, kaitstes põhiõigusi, sõnavabadust, meedia ja äh, äh, kogunemisvabadus. me ei taha olla absoluutselt õiguulutajad, kuid olgem äh, Ehm, mõistlikud, sest need valimised ei ole sellised nagu eelnevad valimised ja meie kodanikel on õigus vabalt valida. meie saame kaitsta Euroopa põhiväärtusi, praeguseni eh, on tehtud kõik selleks, et eh, valmis eh, olla. teame, et oluline on teha koostööd, õppida teine, teise kogemustest ning viies eh, kokku eh, võimud, kes on selle tegevusega enne kokku puutunud. soovime suuremat integreeritust eh, ning koostöövalmidust, me soovime ka, näitasime seda ka andmekaitse määrusega ning soovime üles ehitada paremat infrastruktuuri üles selleks, Eh, soovime ka teavitada ja harida kodanikke, oleme valmis tulevastest väljakutsetes. Eh, lubage tsiteerida George Orwelli üheksa, tuhat üheksasada kaheksakümmend neli, ta ütles, võim eh, tirib inimmõistuse tükkideks ning kleebib need uuesti kokku, nagu ise soovib. mõned äh, võivad äh, osaleda, soovida mõjutada meie valimiste, valimisi, mõjutades valimisi, meie valijaid. Äh, meie roll on kaitsta demokraatiat ning neid veebivabadust selliste jõudude eest, oleme selle võlgu oma kodanikele, aitäh, suur aitäh! suur aitäh ministrile, suur aitäh ka volinikule, praegu on äh, arutelu lõppenud. eile eh, eh, eh, tutvustas president kahte eh, eh, otsust põhiseaduskomisjoni poolt FTD fraktsioon esitas vastu lause kodukorra artikli kolmkümmend kaks tõlgendusele lõige viis ning selle kohaselt eh, nimetatud kodukorra äh, Ehm, eh, tõlgendus peaks, eh, läheb seetõttu homme hääletusele, eh, mis puudutab kodukorra korra artikli sada nelikümmend üheksa A lõige kaks, siis vastulauseid pole esitatud ning seega on see tõlgendus vastu võetud vastavalt kodukorra artiklile kakssada kakskümmend kuus. ning seoses ühisotsusega, mis puudutab Euroopa usaldusfondi Kesk-Aafrika Vabariigi jaoks on ähm, arengukomisjoni esimees ning eelarvekomisjoni äh, esimees vastu võtnud ühise seisukoha, mis neile edastati eile, kuna vastulauseid ei tõstatatud äh, ning seega esitab äh, president ka vastava ühisseisukoha Euroopa Komisjonile päevakord äh, jätkub nüüd äh, ühisaruteluga äh, Euroopa Horisondi programmi teemadele. selle autor on, autorid on härrad Nika ja Eeler, annan kõigepealt sõna kolleeg Nikale neljaks minutiks. tänan, kallis president, lugupeetud volinik kallid kolleegid, oleme nüüd äh, siis äh, neli kuud äh, pärast seda, kui läbirääkimised algasid, kümme kuud on möödunud sellest, kui komisjon esitas oma innovatsiooniteemalise raamprogrammi. Euroopa Horisont on äärmiselt oluline Euroopa tuleviku jaoks, tal on tõeline mõju teadusuuringutele, teaduse arengule ning äh, ka äh, majandusele, elutasemele Euroopas, teadusele, põhiuuringutele, äh, baasuuringutele. me peame jääma liidri rolli rahvusvahelisel tasandil ning looma ka kvaliteetseid töökohti. võin teile öelda, et läbirääkimised, milles ma osalesin, on olnud osaliselt edukad, võin teile ka öelda, miks. Eh, eh, eh, projektide väljatöötamisel soovime alati suurepärast tulemust saada ning väga suur osa programmist on seotud kliimategevusele ning keskkonnasõbralike toodete kasutusele võtmisele VKD e instrument jätkab äh, üsnagi sarnaselt äh, eelnevale ning seitsekümmend protsenti uuest instrumendi eelarvest äh, on suunatud VKE-dele ning see sarnaneb ühesõnaga VKE-dele makstud toetustele. nüüd, mis puudutab teadusuuringute innovatsiooni toetamist, siis Eh, see väheneb eh, ning eelarve eh, on kolm koma kolm protsenti raamprogrammist nende riikide jaoks, kes, nende riikide jaoks, kus olukord piisava kiirusega edasi ei arene. see peaks saatama, kaasama, kaasa aitama ka konkurentsivõime paranemisele Euroopas. Euroopa, Euroopa innovatsioon eh, peab aitama Euroopa konkurentsivõime paranemisele kaasa ning tooma kaasa ka katsutavaid tulemusi kõigi eurooplaste jaoks. me töötasime välja kohaldusalad eh, mitmes valdkonnas, eh, puhtad mered, kliimaneutraalsed linnad, vähivastane võitlus, keskkonnakaitse, ootame suure huviga esmaste missioonide väljaselgitamist, mis kõigile kriteeriumitele vastavad. viimaste äh, raamprogrammide ajal pöörasime äh, tegevusele väga palju äh, tähelepanu, kuid Horisont Euroopa peab pöörama tähelepanu kõigile uurim-, teadusuuringute faasidele, ka baasuuringutele, see on äärmiselt oluline, ilma selleta ei ole võimalik meil oma eesmärki saavutada samuti soovime ka administratsioon, administratiivkoormat äh, vähendada. Euroopa Parlament on oluline äh, pühendunud partner, tegeleme sisuliste küsimustega. Äh, teame, et ajakava oli äärmiselt ambitsioonikas ja seega loodetavasti homme võetakse hääletusel see osaline lepe ka vastu sellistel läbirääkimistel osalemine on oluline meie kodanike jaoks, meie teadlaste jaoks. ma sooviksin teile öelda ühtlasi ka seda, et on küsimusi, mida ei arutatud, nagu näiteks eelarve küsimus, rahvusvaheline koostöös energia, Euroopa Parlament eh, soovib säilitada ambitsioonikat eh, tegevust ka järgmisele parlamendile eh, ning saja kahekümne miljardi euro head ärakasutamist. ma sooviksin tänada ka Rumeenia eesistumist Euroopa Parlamenti ning soovin tänada ka härra äh, volinikku tema tubli tegevuse eest. oleme saavutanud head tulemusi. tänan kõiki kolleege, keda täna ei ole enamasti siin kohal. oleme teinud väga tublit koostööd ning esimest korda äh, me äh, suutsime saavutada enam-vähem ühise lähenemise fraktsioonide vahele ning loodetavasti me toob see horisont meile kõigile rõõmu lugupeetud volinik, kallid kolleegid. ma arvan, et täna on hea päev Euroopale, sest homme me hääletame selle programmi poolt ja Euroopa muutub sellest auahnemaks ja homme käivitab ta maailma suurima tsiviiluuringute programmi oma hääletuse kinnitam- kaudu. see on väga tähtis Euroopa kodanikele, me arutame täna ju väga palju kliimamuutuste üle ja kolmkümmend viis protsenti Euroopa uurimistegevusest tulevikus läheb just kliimakaitsele. samuti me eh, kaitseme inimeste tervist, me tahame võidelda vähi vastu, laste vähitõve vastu. me tegeleme toiduainete kind-, ohutusega, samuti Euroopa kultuuripärandiga, uute tööstus valdkondadega Euroopas, kas digitööstus või muud. ja see on auahne programm, see on maailma mastaapi programm. tehisintellekti alased projektid, kvantumtehnoloogiad. ja e, tootmise digitaliseerimine Euroopas. Need teemad on äh, Äh, Euroopa teadusuuringute tuleviku teemad ja muudavad tugevamaks meie konkurentsivõime ja vastavad ka Euroopa kodanike huvidele, tugevdavad äh, inimeste tervist, on väga lähedal neile. see ei ole mingi abstraktne diskussioon uurimistegev, teadusuuringute poliitika üle. Need on põhiküsimused, mis siin kõneks on me elame Euroopas, kus palgad on kõrged, kus äh, meil on kõige kõrgemad sotsiaalmaksed ja põhjus, et me oleme konkurentsivõimelised, on just nimelt innovatsioon ja tehnoloogiad, teadusuuringud. Äh, see on aluseks meie Euroopale, keda me täna tunneme Euroopa sotsiaalmudel ja ühiskonna vastutus, vabadus, julgeolek, demokraatia, pluss uued väljakutsed nagu kliimamuutus, kõik see kajastub selles programmis. aga me peame ka mõtlema realistlikult, mis maailmas me elame. tegemist on programmiga, me nõuame sada kakskümmend miljardit eurot parlamendiga sellele programmile. aga me oleme samas globaalses konkurentsis ja kümme suuremat teadusuuringute asutust maailmas ei, nende seas ei ole ühtegi Euroopa oma ja kahekümne tippteadusuuringute eh, firma hulgas, kõige suuremate hulgas on kolm Euroopa oma ja need on autotööstuses. Amazon kakskümmend miljardit dollarit aastas kulutab teadusuuringutele, see on rohkem kui kogu Euroopa Liit aastal kaks tuhat seitseteist välja käis. nii et selle programmiga me peame nüüd hea seisma selle eest, et tõuseks meie konkurentsivõime, aga ka meie tähtsus kõige tähtsamates küsimustes säiliks. kui me räägime kliimamuutustest, täna, siis me mõtleme selle peale, et kas me oleme piisavalt auahned, kas me teeme piisavalt palju ära, mis on meie panus. aga me peame olema ka uhkelt ütlemas, et see teadusprogramm on see programm, kus on üldse teoks kliimauuringud. USA-s kliima ei muutuste osas ei olda üldse auahned, kolm tuhat ametnikku ainult tegeleb sellega, paljud on koondatud. meie peame seda teemat väga-väga tähtsaks ja sellepärast ma tänan nüüd ka nõukogu ja komisjoni, me oleme ajalooliselt kiiresti selle teemaga edasi liikunud, me anname sellega sidusrühmadele kindlustunne ja seisame hea selle eest, et me saame nüüd üheskoos kiiresti tegutseda, maailm ootab meilt seda. suur tänu, nüüd volinik Moedas, palun. Much, suur tänu, kallis juhataja, lugupeetud saadikud. viimane kord, kui mul oli au pöörduda täiskogu poole, oli üheteistkümnendal detsembril möödunud aastal ja tollal ma tervitasin seda poliitilist konsensust, mis ITRE komisjonis oli tekkinud ja suur tänu esimehele Puusekile. suur tänu, et niivõrd kiiresti tegutsesite ja tulemus on niivõrd kvaliteetne. Te tahtsite kokku leppida raamprogrammi määruse üle kiiresti, sellega luuakse Euroopa horisont. sellega me eh, anname nüüd võimaluse komisjonil ja nõukogul ja parlamendil läbirääkimisi pidada ja eh, neli kuud hiljem on, nüüd on toimunud ju ära kolm, kolmepoolset läbirääkimist ja mul on hea meel, et kokkulepe horisont, Euroopa Horisondi osas on nii hästi tasakaalus. palju õnne, palju õnne kolleeg Mikael kolleeg Jeeler suurepärase töö eest, mis on ära tehtud, see oli tõesti muljetavaldav, kuidas te seda tegite, kuidas te suutsite saavutada üksmeele, kõik tegid tohutult tööd selle nimel, nii et ähm, tõepoolest õnnitlen teid. ja ootan juba pikisilmi, et see saab kinnitust homme. suur tänu ka esimees Puusekile, kes alati on ITRE komisjonis kohal palju õnne nõukogule, palju õnne Rumeenia eesistujale. ja nüüd tahaksin öelda ka paar isiklikumat sõna. palju õnne teile, suursaadik, te nägite tõesti suurt vaeva kakskümmend neli tundi ööpäevas, et ähm, saavutada see suurepärane tulemus, nii et olen teile tõesti äärmiselt tänulik. Last week. eelmisel nädalal oli minu jaoks üks imeilus hetk, ma arvan, et meie kõigi jaoks esimest korda minu elus, meie kõigi elus nägime pilti mustast august. kujutame ette, mõtleme sellele, sada aastat tagasi mees nimega Albert Einstein ähm, mõtles sellisele kontseptsioonile nagu must auk ja siis on äh, nähtud vaeva selleks, et seda tõestada ning me suutsime seda teha. Euroopa oli selle juures, kui äh, tehti pilt millestki, mida me, paljud meist ei suuda isegi ette kujutada. Einstein mõjutas oma tööga meid tohutult ja ja kui mõelda teaduse ajaloole, siis on ajalugu enne seda pilti ja pärast seda pilti. ja ma arvan, et see on see, mis on minu jaoks määrav Euroopa teaduse jaoks, just see hetk on määrava tähtsusega, sest äh, see tähendab avatud äh, teadust, avatud innovatsiooni, avatust maailmale Nad esindasid äh, kahtesadat teadlast neljakümnest erinevast rahvusest, seda pilti tutvustades ja sellepärast ma olen ääretult uhke, sest et see näitab, kuidas meie eurooplastena oleme liidrid teadusmaailmas. kui mõelda kõigele sellele, mida me oleme saavutanud, äh, siis nagu ka härra Eller ütles, meil on tõeline missioon teaduses, et inimesed mõistaksid seda, mida me püüame teha. püüame leida ravi haigustele nagu vähktõvi see on see, kuidas me suudame töö tuua inimestele lähemale. ja seda me peamegi silmas pidama, kui me nõukogus püüame muuta innovatiivsemaks rahastust, need partnerlused, mida me soovime sõlmida, et, et see toimuks äh, vähem keerukal viisil ja muidugi, mis on meie kõigi jaoks veel äärmiselt oluline, on see, et programmi juures on oluline tipptase, kuid me peame aitama ka neid, kes ronivad mööda seda tipptaseme redelit. me võlgneme väga palju ka parlamendile, et me suutsime selle tulemuse saavutada, et äh, eelarves on ette nähtud lisarahastus